kolleegid, vabandust, et me algusega natuke hilineme, ma üritasin lahendada delegatsiooni Kreeta külaskäigu probleemi eh, kas saame nüüd alustada? annaksin teile üles, eh, ülevaate sellest, mida koordinaatorite kohtumisel otsustati. raportööride ja arvamuse koostajate nimetamise osta ähm, see puudutab direktiivi, millega muudetakse äh, riigipoolset sadamate kontrolli direktiivi, koordinaatorid otsustasid, et esimees koostab selle raporti. mis puudutab arvamusi, tahetakse siis koostada direktiivi äh, lipuriigi vastutuse kohta. tegemist on nõukogu direktiivi kolmteist jõustamisega aastast kaks tuhat üheksa. tegemist on kokkuleppega Euroopa Ühenduse laevaomaniku ja transporditöötajate föderatsiooni vahel ning Rahvaparteist tuleb siis arvamuse koostaja, tegemist on rotatsioonisüsteemiga mis puudutab määruse eelnõud äh, laevajäätmete taaskäitlemise osas, otsustati, et midagi ei tehta. ja samuti ka, mis puudutab Hongkongi rahvusvahelise konventsiooni ratifitseerimist, jällegi arvamust ei koos, koostada. mis puudutab äh, parlamendi ja nõukogu ettepanekud Äh, teises liikmesriigis registreeritud sõiduki andmete edastamise kohta. raportöör tuleb Rahvapartei fraktsioonist selles küsimuses. Äh, komisjoni äh, eduaruanne otsustati, et arvamust ei koostada, mis puudutab majandus- ja sotsiaalkomitee ja regionaal, regioonide komitee arvamust Läänemere kohta, jällegi arvamust ei koostata ning ühine ettepanek, mis puudutab energiaühendust. seal ka arvamust ei koostata komitoloogia menetluse osas. võtsime teadmiseks esimeste konverentsi kokkuleppe tähtaegade osas otsus Äh, meie prioriteetide kohta komisjoni töökavas aastani kaks tuhat kakskümmend on, et ühtne Euroopa taevas on meie jaoks prioriteetne projekt ja teiseks prioriteediks on äh, raudteeturg, äh, kabotaažitöötajate töötingimused ning mereteed ja siseveeteed ja linna liikuvus muude küsimuste arvas otsustasid äh, Äh, koordinaatorid korraldada minikuulamise reisijate õiguste osas, see on seotud härra Bachi raportiga. ja hääletus komisjonis toimub siis pärast suvevaheaega. E, selleks, et me saaksime siis selle minikuulamisega korraldada arvutipõhise reservatsioonisüsteemi osas ja õigusalane dialoog, koordinaatorid otsustasid, et see pannakse päevakorda järgmiseks istungiks niisiis, see on ülevaade sellest, mida tehti koordinaatorite koosolekul. kas keegi soovib kommenteerida? kui ei, eh, siis eh, aitäh. järgmine päevakorrapunkt on hääletus. kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? jah, me ka kontrollime alati. sellepärast, et Rahvaparteil on alati liiga palju hääletajaid. kas kõigil on hääletuskaardid? teeme siis kontrollhääletuse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja näib, et Rahvaparteile see on praegu õige arv. niisiis saame hääletama hakata. ja kõigepealt hääletame härra Ziile raportit. tegemist on direktiivi eelnõuga äh, väikelaevade ja jetide kohta muudatus kuusteist viisteist on tagasi võetud, niisiis kuusteist. tegemist on lisandusega, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime elektrooniliselt, niisiis hääletus on alanud, muudatus kuusteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmisena muudatus neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist lisandusena, see puudutab punkti viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, see, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii, panen oma teekoti teetassi ja siis hääletame edasi. kakskümmend üks, proua Tikkault, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, suuline keeleline muudatus äh, veesõidukeid kavandatakse taas pardale tulemiseks ja nõnda edasi. kas see suuline muudatusettepanek on kõigile vastuvõetav? hästi, siis hääletame koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, jällegi on olemas suuline muudatus, ventilatsioon toimub selleks, et takitada plahvatusohtlike gaaside kogunemist. kas keegi on vastu, ei ole? siis hääletame, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kas keegi tooks mulle vett ja piima tee jaoks, ütleb esimees teekott on mul ise kaasas, aga vett ei ole mulle veel antud. härra Kraamer, see jutt on lisandus, niisiis kakskümmend neli. proua Stanoka kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, härra Martšinkevitsilt suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, kui ei, siis hääletame koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksat koos suulise muudatusega, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kümme härra Martšinkevitsilt äh, suuline muudatusettepanek ja kahes osas. kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole. siis hääletame kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja hea uudis on see, et minu piim jõudis kohale. põhjenduspunkt viisteist, kes on poolt? muudatus üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks raportöörilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah, piimalogistikaga on täna hommikul tõsised probleemid. muudatus kolm raportöörilt koos suulise muudatusega. kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole siis hääletame koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus nüüd, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, keegi pole vastu, üks erapooletu, vastu võetud, õnnitlused härra Ziilele. okei okay.. We are now ahead of time again now oleme ajagraafikust ees, ütleb härra esimees, ma tean, et mõningate liikmete jaoks on see väga segadust tekitav, kui me jõuame asjadest ette, aga mulle meeldiks arvata, et see on sellepärast, et me oleme selles komisjonis väga tõhusad töötegijad võrreldes teistega, eriti kuna nemad jäävad äh, ikka tihtilugu ajast maha. nii et äh, kui härra Fleckenstein on valmis, siis läheme edasi ja nimelt teada anda ka Euroopa Meresõiduohutuse Ameti määruse läbirääkimiste kohta. nii et härra Fleckenstein, teil on sõna. härra esimees, äh, head kolleegid läbirääkimised äh, nõukoguga EMSA äh, määruse üle ei olnud lihtsalt, mitte keegi meil ka seda tegelikult ei eeldanud, nõukogu, eriti just suuremad liikmesriigid sealhulgas, äh, tegid kompromissi ka nõusoleku väga raskeks ja Taani eesistuja, peab ütlema, nägi väga palju vaeva selleks, et me ikkagi üsna öö, sujuva läbirääkimiste võimaluse tulemuse leidsime. ja ma tahaksin kindlasti soovitada, et te toetaksite seda ettepanekut. seitse lühikest asja tahaksin siin esile tuua. kõigepealt siis EMSA-st saab tulevikus äh, rohkem äh, selline agentuur, mis äh, on platvormide ohutuse eest hea seisev, et ennetav tegevus on ka EMSA pädevusse kuuluv, täna ei ole õiguslikku alust selleks, aga me oleme komisjonile teada andnud, et me nõuame neilt et komisjon tuleks tulevikus välja äh, dokumentatsiooniga, mis puudutab ka EMSA äh, tegevust äh, ennetuse valdkonnas, niipea kui õiguslik alus selleks on olemas. järgmiselt, järgmisena EMSA peaks olema tugevamalt seotud ka piraatluse vastase võitlusega. samuti peaks amet Äh, rohkem osalema äh, laevade järelevalves. ma arvan, et väga hämmastav oli see, et läbirääkimiste jooksul äh, detailse metodoloogia paikapanek, mis tegelikult juba on kokku lepitud varem, oli, oli läbirääkijate jaoks probleemiks. EMSA peaks saama ka oma tehnilisi võimekusi kasutada ning äh, jagama ka mm, informatsiooni erinevate ametite vahel. Äh, edasi, äh, meresõiduohutuse amet on tulevikus ka paremini tegev selleks, et vähendada bürokraatilist koormust meresektoris Euroopas. Neil on olemas selleks tehnilised võimalused ja me saaksime mm, meresõidu siseturule lähemale äh, liikuda. edasi meremeeste koolitus. Äh, EMSA-l on juba üleilmne kogemus selles valdkonnas olemas ja tulevikus võiksid nad koordineerimistööl paremat rolli mängida. ning äh, samuti töötada välja ühised võimalused selleks, et meremeeste koolitust parendada liikmesriigid äh, nõustusid sellega, et ainult teatud äh, osa neist äh, liitub sellega, selle algatusega tulevikus naaberriikide abistamine oli järgmine punkt, mida me arutasime ja me jõudsime minu arust väga loogilise lahendusega, nimelt EMSA-l on vaja mitmeaastast strateegiat, mida me peame kindlasti ka siin arutama, enne kui see ametisse jõuab. kokkuvõttes tahaksin öelda, et me oleme jõudnud väga mõistliku tulemuseni ja ma tänan väga oma kolleege Taani eesistujate hulgas et me oleme selleni jõudnud, samuti suur aitäh komisjonile konstruktiivse abi eest ja raportööridele ka, suur tänu kõigile! suur aitäh, härra Fleckenstein! härra De Grandes, palun, Rahvapartei nimelt sí,! Por... suur tänu, härra esimees! tahaksin alustada öeldes seda, et tahaksin õnnitleda ja tunnustada raportööri tehtud töö eest tegemist on väga äh, konkreetse, heas tasakaalus äh, dokumendiga, loomulikult äh, on kõik see protsess olnud väga keeruline, selle, seda ei saa eitada, paindlik olla on oluline, aga ma arvan, et mõlemalt osapoolelt oleme me jõudnud kõige optimaalsema lahenduseni. samuti arvan ma, et oluline on tunnustada seda, et komisjon ja kõik teised osapooled on olnud piisavalt paindlikud ja ma arvan, et Taani eesistujat tuleb kindlasti selle eest ka tänada ja tunnustada. tahaksin keskenduda tulemuste mitmetele aspektidele, mis minu arust on olulised. kõigepealt ma arvan, et tuleb rõhutada seda, et EMSA töö piraatlusega võitlemise vastu, piraatluse vastu võitlemisel on väga oluline Äh, meil on teatud edulugusid juba praegu ning ma arvan, et äh, selles valdkonnas tuleb edasi tegutseda. teiseks, ma arvan, et äh, ka meremeeste koolitus osa on oluline, sest see aitab võimalikke õnnetusi ära hoida. teisest küljest me oleme liikunud selles suunas, et et eh, Euroopa mereruum ja seda ilma piirideta saaks eh, juba peatselt olemas olla ning ma arvan, et eh, Meresõiduohutuse Ametil on siin suur roll mängida. samuti saab EMSA aidata äh, avamere nafta- ja gaasiplatvormide õnnetuste ärahoidmisele kaasa me peame tunnustama Euroopa pädevusi äh, avamere nafta- ja gaasiplatvormide osas ja kui me oleme seda tunnustanud, siis eh, saame selle tööga ka edasi minna. seetõttu on minu arust raportöör olnud väga oluline siin, saavutanud eh, suuri edusamme, nagu öeldud, kokkulepe on tasakaalus eh, ja hea, seetõttu on raportöör teinud tõepoolest suurepärast tööd, see ei ole olnud lihtne ja mina ning ma arvan, et ka teised kolleegid on selle tulemusega väga rahul. aitäh! suur tänu! proua Bilbao, palun. suur tänu, härra esimees kõigepealt loomulikult ei jäägi mul ka midagi muud üle, kui tänada raportööri väga tasakaaluka äh, lähenemise eest läbirääkimistele ning ka komisjonile tänud äh, sellepärast, et komisjon on jäänud endale kindlaks isegi siis, kui liikmesriigid on äh, nõukogus äh, elu nende jaoks raskeks teinud. ma arvan, et selle eelnõuga saame me tugevdada EMSA pädevusi ja ka mõjuvõimu ja nii on võimalik äh, ka edasi liikuda Äh, ohutuma tuleviku suunas, kus me saame ennetada ja ära hoida võimalikke äh, katastroofe. Äh, EMSA töö on oluline piraatlusevastases võitluses ning loomulikult ka merereostuse osas, eriti kuna me räägime siin nüüd ka kaasavalt avamere nafta ja gaasi platvormidest. mul on hea meel selle ettepaneku üle, mida me siin komisjonis arutama hakkame, sellepärast et meie fraktsiooni jaoks on ülioluline kasutada kõiki võimalikke õiguslikke lähenemisi selleks, et merereostust naftaplatvormidelt tulevikus vältida. mis puudutab koostööd ja koolitusvõimalusi liikmesriikide vahel, siis kahjuks on tegemist vabatahtliku meetmega, kui mitte praegu, siis tulevikus vähemalt tuleb kindlaks teha, kindel, tulevikus peame kindlalt tagama, et meremeeste koolitus saaks toimuda koos nii et meil tulevikus oleks liikmesriikide ühine haridusasutus äh, meremeeste jaoks, aga äh, see institutsioon võiks aidata ka merereostuse vastaseks, äh, vastast võitlust eesliinil olla Euroopa ja maailma jaoks me oleksime oodanud küll seda, et meremeeste koolituse osas oleksime me saanud liikmesriikide vahel rakendada paremat ja tõhusamat koostööd. ja üks aspekt äh, läbirääkimiste käigus tekkis, äh, mis meile oli, mis meie huvides on, nimelt äh, nõukogu puhul, kui oleks üleilmse paketi suhtes nõusolek saavutatud, siis peaks nõukogu töötamas koos Eh, erinevate ettepanekutega, et üleilmse paketiga vajalikku tasakaalu saavutada. ma arvan, et ka soolise tasakaalu eh, saavutamine kompromissides ja ettepanekutes oleks eh, väga oluline algus siin läbirääkimiste käigus äh, oleme mitmel korral näinud, et äh, soolist tasakaalu meie parlamendis äh, toetatakse. nüüd on vaja sundida ja survestada Euroopa ettevõtteid, et sooline tasakaal oleks ettevõtete juhtkondades olemas muudatusettepanek, mis puudutab seda, et komisjon ja liikmesriigid teevad äh, kõik selleks, pühenduvad sellele, et äh, tagada äh, ametite juhtkondades sooline tasakaal. ma arvan, et see on väga oluline osa kõikide poli-, kõikidest poliitikatest, mida me Euroopas toetame ning selles osas on vaja edasi minna aga läbirääkimiste tulemusi võime me näha väga positiivselt, ma arvan, mitmes osas oleme teinud edasiminekuid rohkem, kui me seda isegi ootasime. ja loomulikult tulevikus on vaja EMSA pädevusi suurendada. härra Taylor, palun. suur tänu. kuna me juba tänamiseks siin läks, siis härra Fleckensteini tahaksin tänada väga konstruktiivse raporti eest ja eriti selle eest, et ta on toetanud meie entusiastlikku lähenemist äh, EMSA järelevalve osas, mis puudutab avamere nafta- ja gaasiplatvorme. Äh, see teeb mulle väga rõõmu, kuna äh, see on väga oluline ja positiivne panus tuleviku jaoks. loomulikult toetan soolist suve laiendamist ja soolist tasakaalu sajaprotsendiliselt, -liselt ma olen isegi käinud Lissaboni peakorteris eh, EMSA juures eh, ja läinud, käinud ühel nendel kohtumisel ja võib-olla ma olen liiga tundlik siin, aga minu arust eh, ei olnud seal juhatuses väga palju naisi, vähemalt sõna keegi eriti ei võtnud ja minu arust on see kaotsi läinud potentsiaal, ma arvan, et kindlasti tulevikus on vaja naisi kaasata kõikidesse Euroopa Liidu algatustesse palju rohkem. ja veel kord suur tänu härra Fleckensteinile!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 ning edusammude eest, mida saavutati EMSA pädevuste osas, mida on tugevdatud äh, käesoleva kokkuleppega, aga samuti ka piraatlusevastase võitluse aspekti osas. ning äh, mida on saavutatud Euroopa mereruumi sisseseadmiseks ja avamere nafta ja gaasiplatvormide toetamiseks. suur tänu, härra Fleckenstein! suur tänu, ütleb härra esimees. järgmine kõneleja ei ole kohal, seetõttu ei ole rohkem kõnelejaid siin. härra Alcadravi tahab sõna. ei anna kunagi, ei lase siin juhust mööda, tuleb välja. Eh, suur tänu. meie fraktsiooni nimel tahaksime tänada raportööri. ta on eh, läbirääkijaks olnud kogu parlamendi nimel, aga me toetame temapoolseid eh, edusamme ja ka seda kompromissettepanekut, mis on meie ees minu fraktsioon tahaks ka näha piirideta Euroopa mereruumi poole liikumist Euroopa Liidus ja see raport liigub koordineerituma rolli suunas äh, ning ka piraatluse vastane võitlus on nüüd EMSA-l suurema pädevusega kontrolli all Äh, muidugi ka avamere nafta ja gaasiplatvormi äh, võimalikku reost, merereostust välditakse selle kokkuleppega äh, ning tulevikus saab EMSA-l olema rohkem ennetav roll ja amet võtab üle liikmesriikide ametite mitmed pädevused, nii et tunnustus raportöörile. suur tänu komisjoni esita-, esindaja proua, proua Jeegle, palun. suur tänu Äh, härra Karamitsu nimel, keda ma täna asendan, äh, tahaksin ma kindlasti teise lugemise kok-, ähm, kokkuleppe osas äh, tunnustust avaldada ning tunnustada ka härra Fleckensteini ja tema kaasraportööre väga tugeva toetuse eest. lõpptekst on tasakaalus kompromiss, mõistlik kompromiss, nagu juba öeldud, komisjon koostöös Euroopa Parlamendiga oleks tahtnud näha küll ambitsioonikamat tulemust, aga kokkulepe on, toetub komisjoni ettepanekule. EMSA saab uue mandaadi, mis on uuendatud ning mis võimaldab liikmesriike ja komisjoni edukalt aidata samuti on uued tuumpädevused, EMSA äh, arendab edasi piirideta Euroopa mereruumi, äh, jätkab võitlust piraatluse vastu ning mängib olulist rolli ka Euroopa meremeeste äh, koolituse kvalifikatsiooni tõstmise osas. samuti on EMSA-l merereostuse vastase võitluse pädevused, see puudutab Ävemere nafta- ja gaasiplatvorme ning meil on tõeliselt kahju, et me ei suutnud nõukogu veenda selle, seda, äh, sellega nõus olema, et äh, nafta- ja gaasiplatvorme merel kontrollitakse ka EMSA poolt, äh, aga me loodame, et selles osas asjad muutuvad. Mm. Vaatame Energia peadirektoraadis oma kolleegidega veel korra üle, kuidas avameere nafta- ja gaasiplatvormide turvalisust suurendada Mm, kindlasti toetame me ka siin soolist tasakaalu, selle tagamist eh, ning suur aitäh kõikidele eh, kenade sõnade eest, eh, komisjoni panuse eest lõppkompromissi ning ootame teiega koostööd tulevikus, samuti suur tänu, härra, härra esimees. suur aitäh, härra Fleckenstein, kas tahate midagi lisada? suur aitäh väga hea koostöö eest, aitäh! okay, thank you very much. I, we... suur tänu. me kirjutame nüüd nõukogule, milles me osutame saavutatud kokkuleppele, siis nad võtavad meiega ühendust ja siis me hääletame, selline on kord, suur tänu, härra Fleckenstein. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa ühendamise rahastamise vahend, mis on ühine kuulamine meie komisjoni ja EITRE komisjoniga, see algab kell kümme kolmkümmend, äh, ruumis kolm C viiskümmend, palun olge seal kohal kella kümme kolmekümneks ja esimees oleks väga tänulik ja ka raportöör oleks tänulik, kui meid oleks rohkem kui kolm komisjoni liiget kohal Äh, nimetatud ühisel kuulamisel, kuid see algab kell kümme kolmkümmend ja siis tahan teile meenutada, et kell kolm tuleme tagasi siia ruumi. ja siis on meil külaliseks härra Jazembovski, kes räägib funktsionaalsetest õhuruumi osadest. proua Ajala-Sender, kas te soovisite midagi lisada? jah, tänan, esimees ma tahtsin inimesi üles kutsuda Äh, rõhutades seda, et härra Rike ja ma ise arutame projektide arengut, lisasid ja need, kes kohale ei tule, nende projekte arvesse ei võeta. Need, kes kohale tulevad, võivad arvestada sellega, et ka nende projekte arutatakse. see oli hoiatus kolleegidele. suur tänu, asi oli selge, kümme kolmkümmend, kohtume taas kõikidega.